siis järjekorda. mul on teile aga üks teade. Vladimir Remek andis teada, et tema astub Euroopa Parlamendi saadiku kohalt tagasi alates kuueteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kolmteist. Euroopa Parlament vastavalt artiklile neli kodukorras kuulutab selle koha vabaks kuueteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kolmteist ja annab ka vastavatele riiklikele ametiasutustele sellest teada. Meine Damen und Herren, wir kommen damit zu, zu den lugupeetud daamid ja härrad, asume nüüd siis hääletuse juurde. härra Brock soovib sõna saada, kodukorda puudutav sõnavõtt, palun härra Brock. härra president, soovin kõrget koda teavitada sellest, et kuna me hakkame kohe Ukraina üle hääletama, et juba kolm tundi Julia Timošenko tütrel ja advokaadil ei ole enam luba Julia Timošenkot vanglas külastada ja temaga aru pidada. Nad istuvad kohtu ees ja vastupidiselt Ukraina õigusele, seadustel ei ole neil võimalik äh, temaga kohtuda. tahtsin teile lihtsalt sellest teada anda. suur tänu teile selle informatsiooni eest Äh, selle kurva teate eest, mis näitab, kui ränk on olukord Ukrainas ja kui tähtis on, et me midagi ette võtaksime, ka Euroopa Parlament midagi ette